kaubanduslepetesse äh, kajastama. me rõhutame, et keskkond ja tööjõuõigused on võrdsed äh, tähtsusega Euroopa rahvusvaheliste kaubandushuvide kõrval, aitäh! suur tänu, kolleeg Berdar ja nüüd härra Ene, suur tänu!